jätkama tulevikuski arutelusid sel teemal, kuidas Euroopa Liidu fonde paremini ära kasutada romade integreerimiseks. suur tänu, raportöör, arutelu on lõppenud, hääletamine toimub homme kaksteist kolmkümmend ja järgmine istung äh, algab homme teisipäeval üheksa null null ja kestab äh, kuni kella kolmeni istungi päev